millest on naised. meil on väga hästi kvalifitseeritud majandusteadlased ja eksperdid, naisterahvad. ja meil on tõesti uuringuid, mis näitavad, et ettevõtetes ja finantssektoris, panganduses on tegelikult äh, mehi ja naisi äh, esindatud nõukogudes ja sooline tasakaal on olemas ja otsustusprotsess seega ka tasakaalus. ja see oli eriti tähtis just finantskriisi ajal, kus tuli selgelt välja, et meestel on suurem kalduvus vastu võtta vastutustundetuid suure riskiga otsuseid see ei ole midagi, mida mina väidan, vaid see lihtsalt on nii, me näeme seda kogutud andmetest, äh, mida on kogunud siis paljud institutsioonid ja sellepärast ongi nii tähtis, et meil oleksid nii mehed kui naised haldusnõukogudes. just sellepärast ma arvan, et oleks väga hea, kui me teeksime koostööd ka tuleviku nimel töötaksime välja menetlused, millega oleks võimalik tagada, et naised on esindatud, aga seda siis õiglase konkurentsi tingimustes, see on ka täpselt see, mida meie oma nõukogude äh, direktiivis välja pakkusime, me ütlesime, et kõigepealt tuleb vaadata kvalifikatsiooni, kogemusi, äh, tööalast võimekust selle ülesandega hakkama saada ja edasi tuleks vaadata, eh, milline sugu on alaesindatud ja sellele soole tuleks siis anda prioriteet, see oleks väga tõhus, eh, sest mingil hetkel võib siis tulla päev, kus na-, mehed on hoopis need, kellele, eh, keda tuleb siis prioriteetseks kuulutada olen nüüd juba viiendat aastat soolise võrdõiguslikkuse eest vastutav volinik ja olen pidanud siin erinevate valede ja müütidega võitlema. oleme kuulnud siin näiteks seda, et me oleme erinevad, jah muidugi me oleme erinevad. meil on erinev mõtlemisviis ja just sellepärast ongi meil vaja tagada tasakaalus esindatus, me oleme isikutena erinevad. mina kasvasin üles totalitaarses riigis ja kui ma kuulen võrdsusest, siis ma muutun närviliseks me oleme kõik erinevad isiksused, me kõik oleme võimelised töödega hakkama saama ja ärge tulge ja hakake mulle rääkima, et mm, meil on soolises küsimuses probleem. teine müüt, kui räägitakse siin kvootidest, mis äh, naised nõukogudesse direktiivi sisse viiti ja mida nüüd finantssektoris ka kasutatakse. ma kuulen vahel, et äh, kvootidega hak-, kvootide puhul naised hakkavad lihtsalt suurepäraseid äh, su-, hea kvalifikatsiooniga mehi asendama. ei, see ei ole tõsi. ma ütlesin, ma soovin õiglast konkurentsi äh, ka värbamisprotsessis. see on väga tähtis, me peame vähendama lihtsalt riske äh, ja pärast kriisi me, finantskriisi me ju tegelikult õppisime seda, et finantskriisi poleks tulnud, kui meil ei oleks olnud äh, mitte Lehman Brothers, vaid hoopis oleks olnud Lehman Sisters. mõned minutid tagasi olid siin noored inimesed ja kui praktikandid, tudengid tulevad minu tööd vaatama, noored naised, siis äh, nemad, noored naised ei räägi kunagi diskrimineerimisest. Nemad lihtsalt on valmis käised üles käärima, pihta hakkama ja ma tegelikult arvan, et meie ülesandeks ongi selliste noorte inimeste aitamine, et nende, eh, nad oleksid enesekindlamad kandideerimaks tõesti kõrgetele ametikohtadele sest uuringud näitavad, et eh, üheks suureks tõkkeks naiste puhul ongi see, et nad lihtsalt ei kandideeri oma äh, madalama enesekindluse pärast kõrgetele ametikohtadele. ja viimane kommentaar. nüüd see, mida me kuulsime härra Sašnjertsilt, ta tõesti ütles õudsaid asju. ma ei ole nõus sellega, mida ma temalt kuulsin, aga daamid ja härrad, ma olin siin ka eile, kui me pidasime arutelu loomade ja kalade kaitse üle ja seal eile öeldi näiteks, et na, kalad ei ole meie kaitset ära teeninud, sellepärast et neil ei ole hääletamisõigust. ja natuke oli tegelikult mul hea meel, et siiski nii karme sõnu naiste kohta ei kasutatud siin. aitäh, lugupeetud volinik ja arutelu lõpetuseks saab nüüd äh, nõukogu nimel veel kord sõna minister Jot lugupeetud rahvasaadikud, daamid ja härrad, selleks, et seda arutelu kokku võtta, ma kinnitan teile veel kord, et mis puudutab äh, kandidaatide esitamist majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele, siis nõukogu on siin pühendunud soolise tasakaalu tagamisele vastavalt Euroopa Liidu õigustikule ma loodan, et mul õnnestus teile ka selgitada nõukogu rolli selles äh, menetluses. aitäh teile tähelepanu eest!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 lugupeetud äh, peaminister äh, pellegrini olge teretulnud euroopa äh, parlamenti meil on väga hea meel pidada täna arutelu slovakkia vabariigi peaministri peeter pellegriniga euroopa tuleviku teemal ja pärast Euroopa äh, äh, Komisjoni ja äh, Prantsusmaa seisukohti soovime me nüüd teie seisukohti kuulda. see arutelu on meie jaoks väga oluline. tähtis on ka, et Euroopa Parlamendi positsioon tugevneks. ränne on oluline teema ja Euroopa mm, Parlament äh, kinnitas äh, Dublini eeskirjade äh, ülevaatamise ja edastasime selle nõukogule, aga samas soovime rohkem töötada Aafrikaga, sinna raha investeerida, sotsiaalpoliitika on äärmiselt oluline, noorte tööhõive ja selleks tuleb vaeva näha, et majandusi üles ehitada. samas tuleb ka võidelda kliimamuutuste tagajärgedega. Euroopa Liidu tulevik nendel keerulistel hetkedel seoses äh, Hiinaga näiteks oleme hääletanud äh, Hiina poliitika üle. mis on meie jaoks oluline teema, on ka äh, muid äh, tähtsaid küsimusi meie päevakorras enne Euroopa valimisi, nagu näiteks Brexit muidugi, mis on esmatähtis, eile viibis siin proua May, aga praegusel hetkel soovime teada äh, teie seisukohti. Äh, tere tulemast, äh, Slovakkia Vabariigi peaminister, teil on sõna. Eh, ja palun äh, sõnasoovijatel ka endast teada anda vaba mikrofoni vooruks. praegu on see võimalus, aitäh. Mr President lugupeetud president, lugupeetud komisjoni asepresident, lugupeetud fraktsioonide juhid ja Euroopa Parlamendi liikmed. sooviksin tänada teid selle võimaluse eest osaleda Euroopa tuleviku teemalisel arutelul. minu jaoks on see suur au ja privileeg viibida siin täna, kuivõrd see demokraatlik koda esindab kõiki Euroopa kodanikke inimkonna äh, ajalugu on juhtinud soov saavutada ideaale ja jõuda parema tulevikuni ja see andis ka Euroopa eh, Liidule aluse kuuskümmend aastat eh, tagasi ja see eh, algatas ka demokraatlikud muutused Tšehhoslovakkias kolmkümmend aastat tagasi. ka meie püüdlesime rahu, õitsengu ja ühtsuse ideaalide, ideaalide poole. Euroopa Liidu projekt on toonud Euroopasse rahu, see on toonud meile stabiilsuse, rahu ja õitsengu, see on toonud meile edu ja seda isegi niisugustele väikestele riikidele nagu Slovakkia lugupeetud äh, äh, daamid ja härrad. Äh, Slovakkia teekond Euroopa poole algas aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa. meid juhtisid inimõiguste, tehnoloogiliste edusammude demokraatia ideaalid ja viis, pärast viiekümne aastast pausi jõudsime tagasi sinna, kust me olime välja kistud Euroopa Liitu ja äh, NATO äh, allianssi ja äh, meie riigi lugu on olnud suur edulugu, ehkki ei ole kõik väga lihtsalt läinud ka. meil on olnud suuri majanduslikke vabastusi, meil on olnud suurt tööpuudust, me oleme pidanud oma pangandussüsteemi põhjalikult muutma ja mm, ka majandust ümber struktureerima, oleme ka üle saanud demokraatlikest äh, kriisidest ja tulnud äh, toime äh, väljakutsetega nagu Euroopa Liidu ja NATO-ga ühinemise kriteeriumide täit-, täitmine ja ühinemisperiood aastatel kaks tuhat, äh, alates aastast kaks tuhat neli äh, näitas, et kogu see protsess oli äh, mõlemale poolele kasulik, Euroopa rahuala laienes, ühisturg laienes ja meie liitusime Demokraatliku eh, Liiduga. täna oleme me selle täieõiguslikud eh, liikmed. meie SKT kasv on eh, kõrge, me oleme Euroliidu stabiilne liige, meil on madal tööpuuduse määr ja äh, inimesi saabub meie riiki rohkem, kui sealt lahkub praegu. ka üldine äh, olustik äh, on muutunud, inimesed tunnevad ennast vabamana, nad on äh, jõukamad ja nad on ka nõudlikumad samas oma poliitiliste esindajate suhtes, seega oleme teinud jõupingutusi ühiskonna moderni-, moderniseerimisel, kodanikuühiskonna arendamisel, erinevate vabaduste äh, tagadamise, tagamisel. muidugi on valdkondi, kus tuleks veel palju ära teha, nagu näiteks äh, äh, hariduses, innovatsioonis, teaduses, korruptsiooniga toimetulekul ja nii edasi. Slovakkia võiks olla inspiratsiooniks Euroopa Liidule ka praegu, kui Äh, kuidas on äh, võimalik äh, toime tulla suurte kriisidega. Milan Rastislav Stefanik, tuntud Slovaki diplomaat, meie esimese vabariigi asutaja, aastal kaks tuhat kaheksateist ütles, et tugeva tahtmise ja püsivusega rahvastele pole miski võimatu ja tema äh, sõnum on äh, meid edasi kandnud ka pärast Euroopa Liiduga ühinemist, kus on tulnud teha veel palju jõupingutusi, oleme äh, ühinenud ja oleme teinud palju jõupingutusi selles seoses Schengeni ja Euroliidu, euro, euro, euroalaga ühinemisega ja seega ma olen veendunud, et meie jaoks ei ole tõepoolest mingit muud äh, alternatiivi ja see oli ka selge Slovakkia eesistumise perioodil. Bratislava tippkohtumine äh, saatis väga äh, selge signaali Euroopa ühtsuse kohta pärast Brexiti referendumit, kuid ka Slovakkia, nii nagu ka muu Euroopa, ei ole immuunne demokraatia vastaste rümman-, rünnakute suhtes. see puudutab äh, äh, sõnavabadust äh, ja rünnakuid ajakirjanikel, nagu oleme näinud ka Slovakkias. see on suur väljakutse meie demokraatiatele ja kodanikele. rohkem kui aasta on möödunud ajakirjaniku Jan Kutšjaki ja tema elukaaslase Martina Kušnirova mõrvast see äh, noorte inimeste topeltmõrv äh, šokeeris äh, kõiki poliitikuid ja avalikkust. meil kõigil on üks eesmärk. nimelt leida ja karistada selle teo toimepanijad ja tellijad seega äh, saaksin äh, väljendada ka oma äh, tänulikkust Euroopa ähm, Parlamendile õigusriigi järelevalve rühmale ja ka Europolile, kes on teinud palju jõupingutusi ja on ka kinni peetud kahtlusaluseid, kes ootavad praegu äh, kohtuistungid. praegu võin kinnitada aga, et nendel keerulistel aegadel on meil soov jääda kõige lõimitumad, lõim, kõige rohkem lõimitud Euroopa riikide rühma ja soovime anda oma panus Euroopa tuleviku kujundamisel ja olen veendunud, et tulevastel valimistel äh, valitakse äh, Euroopa äh, meelsete kandidaatide poolt ja minu minu partei sotsiaaldemokraatide kandidaat on ähm, härra Marosefovitš, kes on äh, kõige sobivaim ja kõige Euroopa-meelsem. Euroopa, Euroopas äh, Slovakkia äh, edulugu tegelikult ähm, viitab ka sellele, kust me pärit oleme. Euroopa, Kesk-Euroopa ajalugu on seotud meie ajaloo, geograafia ja kultuuriga ja seega regionaalpoliitikaalane koostöö ongi Euroopa edu äh, tagatiseks Saksamaa, Prantsusmaa koostöö, Weimar, Benelux, Balti riigid ja äh, Visegradi rühm tegelikult pakuvad uusi algatusi ja ideid meie liidu tugevdamiseks ja praegu juhib Slovakkia Visegradi rühma. meie põhieesmärgiks on tuua positiivne äh, agenda esile Euroopa Liidu tugevdamiseks. muidugi äh, meil on teatavad äh, lahkarvamused, ka äh, kriitikat ja vääritimõistmisi, aga praegustel keerulistel hetkedel peame siiski dialoogi jätkama ja kõiki, kõik erimeelsused selle kaudu lahendama. Euroopa Liit rajaneb tugeval visioonil ja mitmete põlvkondade suurtel jõupingutustel. me lihtsalt peame seda kaitsma, eriti just praegu, kui Euroopa ja lääne demokraatiate ees on suured väljakutsed, mis tulevad nii Euroopa seest kui ka väljast. näeme Hiina ja Venemaa püüdluste tõusu, see kõik nõuab tugevat vastust Euroopa Liidu poolt. me näeme ka, et kliimamuutusel võivad olla ennustamatud majanduslikud, poliitilised ja sotsiaalsed tagajärjed meie eludele. näeme ka uut tehnoloogilist revolutsioone. tööstus neli null Euroopa, nii nagu me teda tunneme, jääb ellu ainult tehnoloogilise progressi ja innovatsiooni kaudu ja selle saavutamiseks peavad ka meie valitsused muutuma valitsusteks neli null lisaks on meil ka Euroopa-sisesed äh, väljakutsed, sotsiaalsete erinevuste äh, suurenemine Äh, lõhub meie äh, sotsiaalseid äh, kokkuleppeid, meie ühiskonnad vananevad ja regionaalsed sotsiaalmajanduslikud erinevused ei aita kaasa ühtsustunde tekkimisele, paljud tunnevad, et need jäetakse tagaplaanile ja seega ei ole ka üllatav, et massiline immigratsioon Euroopa välistest riikidest on põhjustanud uusi pingeid ja konflikte. me unustasime Äh, kõnelda Euroopa kodanikele Euroopast, demokraatiast, meie tulevikuplaanidest. kui nad meilt vastuseid ei kuule, siis nad äh, pöörduvad äh, mujale kommunikatsiooni äh, puudumine äh, annab jälle äh, alust väärinfole ja libauudistele ja üks näide sellest on Briti referendum aastal kaks tuhat kuusteist. on selge, et isolatsionism, protektsionism ja natsionalism ei ole lahenduseks meie vastus ei tohiks olla killustumine väikesteks äh, rahvusriikideks äh, piiratud ressurssidega, vaid äh, tugevam Euroopa Liit kui globaalne tegija. lugupeetud daamid ja härrad, nagu minu seitseteist kolleegi juba enne mind on teinud, püüan ka mina siin nüüd lühidalt esitada oma äh, visiooni Euroopa tulevikust. see on äh, visioon äh, ligitõmbavast liidust, mida kodanikud usaldavad ja toetavad. see on Bratislava tippkohtumise sõnum, mis on endiselt aktuaalne. esiteks peab Euroopa Liit olema ühtne pakkuma õitsengut ja turvalisust. teiseks peab see Euroopa Liit olema tugev tegija maailma äh, tasandil. kolmandaks peab Euroopa Liit olema aus oma kodanike suhtes ja neljandaks peab Euroopa Liit hoolima omaenda tulevikust. kuid me peame nende ideedeni äh, sa-, ideede saavutamiseks leidma ühise tee. ehk siis, äh, kuidas me seda saavutame, esiteks peame me olema ühtsed ühtsus oli sõna, äh, mida minu kolleegid on kõige rohkem kasutanud, kui nad on siin kõnelenud enne mind ja neil on täiesti õigus. ilma ühtsuseta liikmesriikide vahel laseme me teistel enda eest otsuseid teha, me ei saa olla äh, usaldusväärsed äh, ja edukad oma ideaalide saavutamisel, kui me ei äh, tule toime eh, ida ja lääne eh, lõhe viimaste eh, jäänukitega. me peame loobuma stereotüüpidest ja erinevuste rõhutamiseks ja siin meenutaksin Slovaki poliitiku Milan Hoca sõnu, kes oli Tšehhoslovakkia peaminister aastatel üheksasada kolmkümmend viis kuni kolmkümmend kaheksa, aasta nelikümmend kaks ta kirjutas. Euroopa Äh, julgeolekut ei saa ehitada ainult äh, läänele. siin on tarvis ka Kesk-Euroopat. Äh, ühised demokraatlikud ideaalid ja institutsioonid mõlemalt poolt pakuvad lootust tulevikuks. mina usun, et erinevustele ja geograafilistele piiridele vaatamata on meil ühised huvid. meil on tarvis äh, omavahel suhelda, üksteist mõista ja võib-olla proovida veelgi kaugemale minna. ja selle kohta on palju positiivseid näiteid, kuidas erinevustega on hästi toime tuldud, näiteks äh, töötajate äh, lähetamine ja teiseks toidu äh, kvaliteedi äh, küsimus idas ja läänes. teisalt on veel üks teema, mille osas meie kommunikatsioon on olnud puudulik, nimelt ränne. me peame leidma lahenduse, mis sobib kõigile. ränne peaks olema ohjatav ja sellest peaks olema kasu Euroopale kuid me ei suuda säilitada, säilitada poliitilist ühtsust äh, ilma piisava sotsiaalmajandusliku lähenemise ja ühtekuuluvuseta Euroopa Liidus. teiste sõnadega, äh, õitseng ja jõukus peab olema äh, kõigi jaoks kasu-, kasulik. me peame äh, leevendama globaliseerumise negatiivseid äh, tagajärge ja äh, vältima maksudest kõrvalehoidmist suurfirmade poolt. Nad peavad maksma makse riikides, kus nad tegutsevad ja kasumit teeni-, teenivad. me peame võitlema suureneva ebavõrdsuse vastu ühiskonnas ja jagama jõukust tõhusamalt ja Euroopa miinimumpalga sisseviimine oleks üks võimalus Äh, niisuguse solidaarsuse loomiseks. minu valitsus äh, on väga pühendunud Euroopa sotsiaalõiguste sambale, mis peaks andma tulevale, tuleva, tuleviku Euroopa Liidule tugeva sotsiaalse äh, mõõtme. Slovakkia ka soosib liikuvat tööjõudu, mis peaks lubama meie kodanikel ja ettevõtetel kasutada ära ühisturu eeliseid ja seega me ka äh, tervitame Euroopa Tööjõuameti loomise äh, lepet ja oleme ka äh, väljendanud äh, valmisolekut seda oma, et see lood-, hakkaks tegutsema meie pealinnas. teiseks, me peame olema endiselt äh, tugevad tegijad maailma tasandil. Euroopa äh, Liit peab olema oma majandusliku võimsuse kõrgusel, selleks me peame ühendama oma jõud. ja seetõttu Slovakkia ka äh, kaitsevaldkonnas toetab alalist tõhustatud koostööd julgeoleku ja kaitse väljas PESCO-t, tagamas, tagamaks Euroopa Liidu ja NATO Äh, vastastikust äh, täiendavust. ja see äh, kõik ei tähenda seda, et me peame loobuma pikaajalistest kohustustest, me ei ole mingi kinnine klubi. me tahame olla kaasav kogukond kõigi nende jaoks, kes meie kriteeriume täidavad ja ka nende jaoks, kes on võib-olla lahkunud, see on meie strateegilistes huvides samas globaalne tähendab ka seda, et meil on tugev äh, majandusjõud, et meil on tugev äh, ühisraha ja et see kõik rajaneb äh, vabal ja ausal rahvusvahelisel kaubandusel ja Euroopa Liit on selles osas teerajal. kolmandaks peame olema ausad oma kodanike suhtes, me ei saa lubada oma kodanikele elu, mis oleks täiesti probleemivaba kus ei oleks tarvis teha rasket tööd ja kus poleks väljakutseid. Euroopa Liidul ei ole niisugust äh, võlukeppi. kuid me peame pakkuma oma kodanikele äh, usaldusväärse visiooni tulevikust ja äh, liikuma sinna poole konkreetsete tegude kaudu. meil on tarvis, et kõik kodanikud ja üle, ennekõike noored tunneksid et nad on osa sellest, et Euroopa ei ole lihtsalt mingi äh, kauge ebamäärane Brüssel, meie olemegi Euroopa Liit. ja me peame vaidlema vastu nendele, kes väidavad vastupidist. Äh, nende ignoreerimine või naeruvääristamine ei ole lahendus, me peame nendele vastu astuma faktide toel Euroopa Liit on nüüd äh, suur ja tugev äh, kogukond, see pakub meile ka kollektiivset identiteeti, sest Euroopas on midagi ka, mis on meie kõigi jaoks äh, isiklik, kuid see ei võta ära meie rahvuslikku või isiklikku identiteeti. meie ühtsus peab olema väärtuste ühtsus mitmekesisuses, nii et säilivad meie kultuurid, meie riigid ja meie regioonid ja neljandaks, me peame hoolima oma tulevikust. üsna peagi, äh, kui on Euroopa äh, Parlamendi valimised ukse ees, teie Euroopa äh, parteid saate välja pakkuda uue realistliku visiooni meie Liidust. Euroopa arutelu on muutunud väga elavaks ja intensiivseks paljudel tasanditel, poliitikas, ühiskonnas riikides ja regioonides ja mina hindan siin Prantsusmaa presidenti Emmanuel Macroni, kes on äh, nendesse aruteludesse andnud olulise äh, panuse ja ma olen temaga nõus. me ei saa äh, piirduda status quo ja resigneerumisega, me peame uuendama oma liitu ja meie juhid peame leidma selleks ühise tee ja vahendid, äh, mida kodanikud saavad usaldada ja toetada, sest meil on tarvis vabadust, progressi ja kaitset. me peame leidma viisi kaitsmaks oma nelja vabadust, mis on Euroopa Liidu integratsiooni keskmes. meil on tarvis üle-euroopalist tõsist arutelu selle üle, mis võiksid, selle üle, mis võiksid olla sajandi keskpaigas meie strateegia ja püüdlused. Euroopa eh, Liit kindlasti peab viima läbi suuri muutusi seoses üleminekuga eh, kliimaneutraalsele majandusele. meil on tarvis üleminekut, mis oleks õiglane eh, kodanike ja ettevõtete suhtes veel üks oluline teema Euroopa majanduses on digitaliseerimine ja automatiseerimine. ühelt poolt muretsetakse sellele, et inimestel ei ole piisavalt töökohti, kuna robotid võtavad nende töö üle. teisalt on ka palju muresid seoses sellega, et ei ole piisavalt kvalifitseeritud tööjõudu. tulevikus tõepoolest on meil tarvis äh, veelgi enam kvalifitseeritud töötajaid ja seda tõendab kõige paremini fakt, et need riigid, kus on kõige rohkem roboteid töökohtade eh, kohta Saksamaal, Lõuna-Koreas ja Singapuris, on tegelikult kõige madalam töötuse määr. praegu on Slovakkias eh, umbes sada viiskümmend üks robotit kümne tuhande töökoha kohta. see on eh, üle poole enam kui Euroopa keskmine ja kõrgeim Kesk- ja Ida-Euroopas. me ei tohiks karta tehnoloogilisi muutusi, me peame lihtsalt võtma selleks vastu äh, nutikad ja vastutustundlikud poliitikameetmed. kui me tahame olla ausad oma püüdlustel äh, tulevikus, peame me kasutama äh, vahendeid nagu mitmeaastane finantsraamistik ja selleks peab olema piisavalt vahendeid. praegune Euroopa Liidu eelarve kujutab endast ainult üheks protsent, üht protsenti Euroopa Liidu SKT-st ja seega, kui me, me mõtleme tuleviku väljakutsele, ei tohi me loobuda ühtekuuluvuspoliitikast. see aitab kaasa majanduskasvule ka keerulistel hetkedel. ja seega me ei tohiks selle vahendeid vähendada Äh, daamid ja härrad, Euroopa Liidu valimised on kiirelt lähenemas, me peame oma jõud ühendama. Äh, meil peab olema Euroopa Liidu kohta selge äh, visioon. ma arvan, et ei ole õige lähenemine, kui me esmalt vaatame, palju meil on raha ja teiseks hakkame alles arutama seda, mis me sellest välja saame maksta. ma arvan, et me peaksime tegema teisiti. esiteks peaksime vaatama äh, ka seda, kus me sooviksime olla järgmise viie, seitsme, kümne, viieteist aastaga ja äh, panema paika prioriteedid ning äh, seejärel vaatama, missugust eelarvet selleks tarvis on. see meeldiks mulle rohkem kui see, kuidas me praegu tegutseme. ja uue tehnoloogia kohta veel me peame väga avatult ütlema ja ma ei räägi siin Euroopa Parlamendist, vaid üldiselt Euroopa tasandil ei jõua me järele selle valdkonna arengutele, me oleme kogu aeg äh, maha jäänud ja me räägime kogu aeg sellest, et meil on tarvis äh, regulatsioone muuta ja siis me reguleerime asju, mida inimesed juba tegelikult kasutavad, mis toimivad ja siis mõnikord me mm, reguleerime liigselt ja siis hädaldame, miks me ei ole äh, võrreldaval tasemel USA või äh, Aasiaga. ja me ikka ei ole veel kokkuleppele eh, jõudnud ja meil on kakskümmend seitse või kakskümmend kaheksa eh, erinevat eh, regulatsiooni, nii et muutkem see kõik paindlikumaks. me ei tohi kõike reguleerida oma eludes, kuna see takistab digirevolutsiooni. me peame paika panema lihtsalt mõned põhieeskirjad ja looma selle kõik paindliku äh, süsteemina, vastasel korral me ei suuda äh, tegutseda ja teistele järele jõuda. nii et äh, kui me räägime tööstusest neli null, siis me peame ka ärgitama liikmesriike ja ka valitsusi, et nendest saaks valitsused neli null. mõnes kohas on valitsus kaks null, mõnikord on valitsus meil mõnes riik, mõnedes riikides kolm null, ma arvan, et siin on veel palju ära teha daamid ja härrad, Euroopa Liidu äh, valimiste lähenedes peame me oma jõud ühendama ja võitlema äh, libauudiste Äh, hübriidohtude ja küberpropaganda vastu, et inimesed tunneksid, äh, et sellega on kiire ja see on väga oluline, tuleb neile kõneleda Euroopa Liidu olulisusest nende igapäevaeludes, äh, et nad mõistaksid, et need valimised on väga olulised, et ei tohi jätta võimalust teistele Euroopa Liitu juhtida, et teised nende asemel äh, Äh, sõna ei võtaks, nii et meil on veel palju tööd teha. lõpetaksin Jean Monnet äh, sõnadega, kes ütles, inimesed lepivad muutustega ainult vajaduse sunnil ja tunnistavad vajadust ainult kriisi ähvardusel me peame olema äh, vaprad ja otsustavad. me peame tegema muutusi ja muutma Euroopa Liidu kõigi jaoks atraktiivseks. Euroopa Liit peaks olema niisugune liit, mis äh, õpiks oma mineviku äh, vibade, vigadest ja valmistab end ette tulevikuks. ja veel kord, meil on tarvis visiooni atraktiivsest Euroopa Liidust, mida Euroopa kodanikud saaksid usaldada ja toetada. suur tänu tähelepanu eest! Much, suur tänu, eh, peaminister, kõne eest. järgmisena saab sõna komisjoni president härra Jean-Claude Juncker tere! usaldan teile ühe saladuse. täna öösel sain vähem magada mm, proua May tõttu, kuid magasin siiski piisavalt, et äh, näha und Slovakkiast ja Bratislavast. kui ma äh, kõnelesin eile mm, proua Mayga, mõtlesin äh, nimelt äh, Bratislava tippkohtumisele septembris kaks tuhat kuusteist, äh, kolm kuud pärast Ühendkuningriigi otsust lahkuda Euroopa Liidust. Teie valitsus, kus ka mm, teie olite ja andsite ka olulise panuse Slovakkia eesistumisse Äh, olite äh, nõus esimest korda võtma vastu korraldama tippkohtumise äh, Bratislavas Slovakkias. kuna leidsite, et nagu meiegi, et Brexit on minevik ja nüüd tuleb hakata kuju-, hakata kujundama Euroopa Liidu tulevikku ja seda tehtigi Bratislavas ja seda nimetatakse nüüd Bratislava teekaardiks Äh, paar päeva pärast äh, minu äh, kõnet Euroopa Liidu olukorra kohta kakskümmend seitse peaministrit siis esimest korda tegelikult tervitasid ja toetasid neid ideid ja seda kõnet, seda ei ole kunagi varem juhtunud ja ilmselt ei juhtu ka tulevikus, aga see andis tunnistust meie ühtsusest ja otsustavusest ja näitas selle, seda, et me suudame ja tahame edasi liikuda. ja leppisime täna öösel kokku äh, Briti valitsusega Brexiti tingimustes ja tagajärgedes ja ma ütlesin eile äh, õhtul või pigem öösel, et see on nüüd teine võimalus, aga kolmandat võimalust enam ei tule. seega ma sooviksin, et Briti parlamendi äh, liikmed täna äh, toetaksid seda nii Briti kui ka Euroopa toetatud kokkulepet Peeter, tahtsin teid tänada komisjoni eh, nimel eh, Slovakkia eh, valitsuse poolse toetuse eest meile igal rindel. mõtlen siinkohal Slovakkia jõupingutustele seoses töötajate lähetamise direktiivi läbivaatamisega, see on tõesti oluline samm edasi ja äh, sama kehtib ka Euroopa Tööjõuameti loomise kohta. valitsused, kes soovivad äh, oma äh, riigis valitsused, kes soovivad oma riiki tööjõuametit, on tegelikult palju arvukamad kui need, kes toetavad Euroopa äh, Komisjoni ettepanekuid Euroopa äh, panganduse äh, järelevalve valdkonnas. aga mitte ainult siin ja ka teie eesistumise ajal tegelikult andis Slovakkia väga olulise panuse äh, Göteborgi ähm, protsessis Euroopa sotsiaalõiguste samba äh, loomisel ja sellele ka viitasite äh,. idee luua äh, Euroopa miinimumpalk, mis ei ole äh, hiljutine idee, Euroopa Komisjon on seda toetanud juba mõnda aega ja ma soovin, et selleni jõutaks võimalikult kiiresti. sama kehtib ka Euroopa äh, Liidus miinimumsissetuleku äh, loomise kohta. Te rääkisite äh, mitmeaastasest finantsraamistikust ja ütlesite õigustatult, et esmalt tuleb kokku leppida poliitikameetmetes ja teisalt siis rääkida rahastamisest. seda just täpselt komisjon teebki ja on teinud. see vastab igati teie poolt väljendatud soovidele ja te ütlete, et ei äh, tohiks loobuda ühtekuuluvuspoliitikast. mina äh, toetan seda poliitikat äh, kõigiti, aga kui me esmalt lepime kokku poliitikameetmetes, siis nagu te ütlesite, on meil tarvis äh, innovatsioonipoliitikat, moderniseerimist, digitaliseerimist, et Euroopa edasi liiguks, seda me oleme teinud ja kui me ei oleks äh, läbi vaadanud ja muutnud ühtekuuluvuspoliitikat ja põllumajanduspoliitikat, mis oli vajalik, ei oleks äh, me saavutanud niisugust eelarvet, nagu me saavutasime ja ka teie valitsus tegelikult ei oleks leppinud äh, eelarvega, mis äh, oleks ulatunud ühe koma neljakümne ühe protsendini, nagu kõik teised, seega me pidime need poliitikad äh, läbi vaatama. ja äh, viitasite siin Visegradi äh, rühmale ja ma sooviksin, et annaksite oma panuse äh, lõpetamaks seda äh, asjatut äh, vaidlust Äh, Ida-Euroopa või täpsemalt Kesk-Euroopa ja äh, Lääne-Euroopa vahel. Euroopa peab hingama mõlema kopsuga, seega oleks äh, vaja, et need kaks organit ei satuks vastuollu samas organismis. me peame sellesse kõik oma panuse andma, Euroopa Komisjon, parlament ja paar äh, äh, Lääne-Euroopa äh, valitsust ei ole äh, ju äh, piisavad ja me ei tohi selle pinnal Visegradi rühmaga vastuollu minna. Te teate, et meie jaoks Slovakkia, meie lääne jaoks ei ole neutraalne riik. ma olin äh, kolmeteistaastane, kui toimus Praha kevad, mis oli ka Bratislava kevad. seega äh, me oleme tähelepanelikud selle äh, riigi suhtes, me hoolime sellest ja paneme sellesse oma lootused. nii et eh, Euroopa eh, riigid, eh, Euroopa Liit armastab Slovakkiat, ma sooviksin, et ka Slovakkia armastaks Euroopa Liitu enam. on minevikku sündmusi, mis ei ole väga hästi tundnud, tuntud, näiteks Euro-, näiteks Tšehhoslovakkia eksiilvalitsus tegelikult äh, juba koostas äh, Euroopa tuleviku teemalise dokumendi ja selle, see on vähetuntud dokument ja selle lõpus on lause, mis on mind alati liigutanud see äh, Kesk-Euroopa riik, kellel oli eksiilvalitsus, kirjutas, et me sooviksime, et ühel päeval Lääne-Euroopa riigid ühineksid meiega, et ehitada üles Euroopa Liit. ja äh, kuivõrd äh, te olite üks esimesi, kes unistasid rahumeelsest Euroopast, peaksime nüüd kõik nendesse püüdlustesse oma panuse andma, aitäh. Merci, Jean-Claude. suur tänu, Jean-Claude. nüüd äh, saavad sõna kõnelejad poliitiliste fraktsioonide nimel, kõigepealt härra Gonzales Pons Rahvapartei nimel, palun. tänan, president Juncker, teie kõne eest ja suur tänu ka peaministrile Peter Pellegrinile täna siia tulemast ja meiega Euroopa tuleviku visiooni jagamast. Euroopa Rahvapartei nimel täname teid tõesti südamest. Te mainisite Jan Kutšeki ja tema elukaaslast, nende mõrva, mida endiselt äh, uuritakse. ajakirjandusvabadus on niivõrd oluline, et kui äh, mõrvatakse üks ajakirjanik, siis see mõjutab kogu ajakirjandust. ka Maltal, kus äh, mõrvati Daphne Caruana, tuleb veel väga palju uurimises ära teha Robert Fico on tunnistanud, et uuriva ajakirjaniku mõrvas Slovakkias ei ole saavutatud, mõrva uurimises ei ole saavutatud veel olulist edasiminekut, aga mis on selle taga, kas osad teie koalitsiooni liikmed või ka teised poliitikud ei ole mitte võtnud vihasel sõna ajakirjanduse aadressil, mida te see, teete sellise vihakõnega ja selliste sõnavõttudega, mida osad teie kolleegid on endale lubanud. meil on praegu Euroopas väga raske aeg, me ei tea, kuhu viib meid Brexit, üleatlandilised suhted on keerulised, Venemaa üritab meid nõrgestada, meil on põgenikekriis enneolematul äh, kujul selline kriis, mida me peale teist maailmasõda ei olnud enam näinud. meil tuleb kõikide nende väljakutsetega rinda pista, aga me ei saa seda teha riigiti üksinda, meil on vaja suurt enamust. tundub aga, et teie valitsus panustab millelegi muule. Te peate siin oma kõne, aga koduriigis te teete üht-teist äh, teistmoodi. me tahaksime teada, mis siis on teie seisukoht, kas see, mida te ütlesite siin kõnes või, või see, mida teeb teie valitsus? kas te olete tugevama integratsiooni poolt Euroopas, kas te olete selle poolt, et teie riik jääb NATO-sse? Need on küsimused, mis tekitavad meile muret ja mida ei ole veel lahendatud. siin on endiselt vastuolusid, kui vaadata teie valitsuse käitumist. Euroopa tuleb üles ehitada konkreetsetele tegudele. loomulikult ei tohi siin käituda elitaarselt, uhked ilusad kõned ei vii meid edasi. näiteks äh, põllumajandus peab olema hästi struktureeritud, meil on vaja ambitsioonikaid äh, ettepanekuid, head alust, aga kõik peab olema ka realistlik. me ei saa panustada konfrontatsioonile Brüsseliga. populism on ohtlik. meil tuleb Euroopa ehitada üles äh, seestpoolt äh, väljapoole, aga ka väljapoolt on vaja panustada me peame vaatama, mis juhtub välismaailmas, Venezuelas toimub võitlus rahu, demokraatia ja lõppkokkuvõttes ka toiduainete pärast. milline on olukord Venezuelas? meil tuleb vaadata ka, milline on seal Venemaa roll. meil tuleb olla seal inimeste poolel, kes ei saa kätte ravimeid ja toiduaineid. räägin endiselt Venezuelast siin. meil tuleb säilitada kontakt kodanikega. meile heidetakse Euroopa Liidus ette, et me seda piisavalt ei tee, kuna järjest rohkem inimesi liitub Euroopa vastaste liikumistega aga Euroopa vastane populism on kõige suuremaks ohuks demokraatiale ja Euroopa unistusele. see populism ohustab meie Euroopa Liidu ülesehitustööd, see võib protsessi seestpoolt hävitada. me peame Euroopa Parlamendis mõtlema sellele, et järgmises Euroopa Parlamendis võib olla palju populiste ja me peame tegema kõik võimalikku, et kaitsta Euroopa ülesehitusprojekti. ma loodan, et meil õnnestub siin saavutada kokkulepe ka kandidaatide osas, et meile ei suruta peale kandidaate keda me ei soovi. kahekümne kuues äh, mai siis kirjutatakse uus peatükk Euroopa ajaloos, nii väikesed äh, kui ka suured, kõik äh, mängivad rolli, kõikide hääl loeb, aitäh. nüüd edasi Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel härra Weidenholzer, palun. austatud härra peaminister väga inspireeriv oli teid äh, kuulata, aru saada, millised on teie nägemused Euroopa Liidu tuleviku rollist. Teie riik, äh, Slovakkia, on äh, Kesk-Euroopas, ida ja lääne piiril riigi läbib Donau, üks kontinendi eluaadreid. Te olete olnud aastakümneid raudse eesriide taha taga teinud äh, samas läbi äh, arengu, mida paljud ei oleks uskunud, Tšehhoslovakkia jagunemine toimus äh, rahumeelselt. Slovakkia täitis esimese oma piirkonna riigina eurokonvergentsi kriteerium, kriteeriumid, et see tõi kaasa suure majanduskasvu. areng on olnud positiivne, Slovakkia on heal teel. kahe aasta eest te tõestasite oma edukust äh, ka eesistujana olles, aga seal, kus on äh, valgust, on ka varje. aastaid on äh, räägitud maffia ja korruptsiooni mõjust ka eurorahade jagamisel. uuriva ajakirjaniku Jan Kutšiaki mõrv ja tema elukaaslase mõrv raputasid äh, üles Euroopa ja Slovakkia ajalikkuse, mobiliseerisid Slovakkia kodanikuühiskonna ja tehti vastavad äh, poliitilised järeldused. meie kodanikuvabaduse komisjonis loodi õigusriikluse töörühm, mis tegeleb äh, selliste juhtumitega ja mitte ainult teie riigis praegu on tehtud kindlaks Jan Kutšeki mõrvar, aga mitte eh, niiditõmbajad seal taga. endiselt eh, valitsevad eh, kahtlused, kas on tehtud põhjapanevaid järeldusi justiitssektori sõltumatuse ja vaba ajakirjanduse jaoks. me kutsume teid üles mitte andma siin järele ja toetama parlamenti püüdlustes luua õigusriikluse mehhanism, mis äh, sõltumata sellistest äh, traagilistest sündmustest võimaldaks äh, pidevat hindamist. härra peaminister, see ei ole sekkumine teie riigi siseasjadesse. õigusriiklus on inimeste turvalisuse teenistuses. keegi ei taha teie riiki õpetada, vaid me räägime ühistest reeglistest, ühtsest ja äh, ühisest äh, õiguse arusaamast, ainult nii saavad ida ja lääs äh, kokku kasvada. president Juncker rääkis idast ja läänest kui Euroopa kahest kopsust. tuleb vaadata ka seda, mis toimub lääne pool, ka siin on probleeme, tihtipeale ähm, nähakse Ida-Euroopat madalpalga konkurendina, kus panustatakse lühiajalisele kasule, aga meie konkurentsist ei saa kumbki kasu, meil ei tule ka panustada äh, ajude väljavoolule idast läände, meil tuleb reguleerida sellist äh, tasakaalutust ja me toetame teid äh, vastavates püüdlustes. kui me nüüd ei saa Euroopa töötukindlustust ja mutsaanust loodud, siis me tõesti riskime Euroopa Liidu murenemisega. ka kliimaeesmärke ei tohi kaugesse tulevikku lükata. klimaatilised muutused ei peatu riigipiiril ja need arengud puudutavad nii ida kui ka läänt. aga ainult siis me veename inimesi jätkusuutlikes muutustes, kui äh, neid viiakse läbi sotsiaalselt õiglaselt ja siin ei ole tegemist riikliku pädevusega, vaid meil on vaja tegutseda Euroopa Liidu tasandil. ida ja lääs kasvavad kokku alles siis, kui äh, otsitakse ühiseid äh, lahendusi miinimumpalga, sotsiaalkindlustuse, võrdse palga ja võrdsete võimaluste eest digitaalsektoris sotsiaalne Euroopa on kõige parem äh, vahend, äh, kuidas äh, rahustada meie kontinenti, olles silmitsi viha õhutamisega ja hirmu õhutamisega. ja härra peaminister, teie kõik saate selleks anda ka omalt poolt veelgi suurema panuse, aitäh! edasi ECR fraktsiooni nimel kolleeg Tsitnaska tänan, president, austatud äh, peaminister, lugupeetud äh, kolleegid. kakskümmend aastat tagasi toimus esimene NATO laienemine pärast külma sõja lõppu. Slovakkia ei olnud osa sellest laienemisest, aga ka meie liikusime lõpp, liitusime lõpuks nii Euroopa Liidu kui ka NATO-ga. kahjuks seatakse viimane viimasel ajal küsimärgi alla mitte äärmuslaste poolt, vaid lausa valitsuskoalitsiooni poolt, mis õõnestab meie strateegilisi liite. ja Venemaaga kõrgetasemeliselt äh, äh semutsemine ei ole ka meie senise liitlaspoliitikaga kooskõlas meil tuleb äh, Slovakkias nendest asjadest avalikult rääkida. me ei tohi ka valetada või äh, viha õhutada negatiivsed emotsioonid mobiliseerivad inimesi